Good afternoon, colleagues. A warm welcome uh, to every... head pärastlõunat, kolleegid. Äh, äh, tervitan siin soojalt kõiki, eriti äh, härra Toomas de Masieri, kes on Saksamaa siseminister ja härra Mattias Fekl, kes on Prantsusmaa siseminister, et vahetada libekomisjoni liikmetega julgeolekualase dialoogi raames arvamusi. nagu te teate, siis oli meil esimene julgeolekualane dialoog ainult neli päeva tagasi valinud kingiga ja öö, äh, arvestades äh, seda, kui palju neid küsimusi on, siis on meil hea meel rääkida Saksamaa ja Prantsusmaa ministritega. nagu kolleegid teavad, siis meil on regulaarne kontakt eesistujaga, iganädalane, aga selle komisjoni, libekomisjoni jaoks on äärmiselt oluline kõneleda ka otse liikmesriikidega äh, võtmeseadusandlikel teemadel, seda sellepärast, et äh, julgeoleku küsimustes äh, nüüd libekomisjon äh, tihtipeale tegutseb ja me oleme seotud nii paljude kaustadega, mis on just selles teemas. hiljuti on meil olnud arutelus terrorismivastase võitluse fail, aga ka väga paljusid teisi, mille kohta me kohe kuuleme, mis on olulised ja millest me tahame ministritelt Äh, otse kuulda, sealhulgas koostoimevõime, ETIAS ja paljud teised meie tegevuse valdkonnad. meil on olnud äh, diskussioone mõlema ministriga vähemalt kahel nõukogu kohtumisel ja mõlemad leidsid, et oleks hea mõte, et meil on selline otsene kontakt ja mul on hea meel, et pärast tänast nõukogu koosolekut said nad tulla ka siia. tegemist ei ole mingisuguse erandliku kohtumisega, vaid see on rida seeriast kontaktid äh, erinevate liikmesriikidega otse ja mul on hea meel, et te tulite siia, et nendele küsimustele vastata otse. Teie kaustades on kiri, mille mõlemad ministrid saatsid kahekümnendal veebruaril, see on, see nii-öelda saksa-prantsuse kiri, äh, mis puudutab neid küsimusi, mis nende arvates on prioriteetsed äh, julgeolekualase dialoogi valdkonnas. seal on mitmeid meie oma prioriteete ka, aga võib-olla on meie rõhuasetused prioriteetide hulgas veidi erinevad Äh, loomulikult te võite küsida mida iganes te soovite ja seda te ilmselt ka teete, aga üritan, palun, et te üritaksite keskenduda julgeolekualasele dialoogile. aga tegemist on loomulikult avatud koosolekuga, kui te tahate küsida teisi küsimusi äh, Saksamaa ja Prantsusmaa äh, siseministrite käest, siis palun tehke seda. jätkame nüüd struktureeritud aruteluga. meil on aeg piiratud, me peame lõpetama õigeaegselt, tahan anda kõigile sõna, kes seda soovivad, nii et kui ma panen paika ajalised piirangud, kaasa arvatud ministritele, siis pean neist ka rangelt kinni. nii et eh, palun pidage teie ka. Eh, arutelu struktuur on järgnev, mõlemad ministrid saavad viisteist minutit eh, kõneaega Ja nad öö, otsustasid ise omavahel ette ära rõõmsalt Prantsusmaa ja Saksamaa vahel Äh, jagada äh, see viisteist minutit äh, selliste valdkondade vahel, mis on nende mõlema jaoks võtmetähtsusega. kõigepealt annan sõna härra Feklile, kes räägib kolm minutit terrorismivastasest võitlusest, siis räägib härra Demasier koostoimevõimest ja siis jätkame samamoodi. nii et tere tulemast, härra Fekl ja palun alustame siis teie debatti teie perspektiiviga, mis puudutab terrorismivastast võitlust suur tänu, härra esimees, härra minister, härra Tomas de Maizière, teame te, härrad aseesimehed, parlamendiliikmed. ma tahan teid tänada selle kuulamise korraldamise ja meie siia kutsumise eest. mul on suur heameel ja au täna siin viibida, mõned päevad ainult pärast minu ametisse nimetamist. minu eelkäija Bruno Leroux võttis endale kohustuse tulla teiega kohtuma ja mina loomulikult pidasin sellest lubadusest kinni, seda mitmel põhjusel. esiteks olen ma tulihingeline Euroopa projekti, Euroopa unistuse toetaja. teiseks, mul on suur austus Euroopa Parlamendi vastu. oma varematel ametikohtadel väliskaubanduse alal iseäranis olen, üritasime alati teha koostööd Euroopa Parlamendiga, selles väljendub Euroopa legitiimsus ka Prantsuse-Saksa koostöö on minu jaoks väga oluline isiklikel põhjustel, kuid ka poliitilistel põhjustel leian ma, et Prantsusmaa ja Saksamaa koos kannavad väga suurt vastutust Euroopa eest. kõigil nendel põhjustel on mul täna väga hea meel siin viibida. ajakava on muidugi väga tihe, nii et lähen kohe terrorismi vastase võitluse juurde Prantsusmaa vaatenurgast. nagu te teate, ohutase on erakordselt kõrge. nagu te teate, sellest andis tunnistus ka eelmisel nädalal toimunud äh, rünnak Londonis, mis tõi leina tervele Euroopale, aga millele eelnesid äh, arvukad varasemad rünnakud juba. eelmisel nädalal Londonis taas kord rünnati demokraatiat ja tema sümbolit, parlamenti. kodanikud ja korrakaitsjad, kes samuti kaitsevad demokraatiat, olid ohvriteks. soov tappa oli näha ka Antwerpenil, kus peeti kinni üks isik ja talle esitati süüdistus äh, terrorismis. uurimine siis näitab. mitte keegi, ükski kodanik, ükski liikmesriik ei saa ennast äh, pidada, ei saa us-, arva, ei saa tunda end turvalisena. me peame tegutsema kiiresti ja tõhusalt Euroopa tasandil, selleks võidelda terrorismiga ja kaitsta meie kodanikke. siiani oleme me koos suutnud teha olulisi edusamme, kuid pikk tee on jäänud veel käia. ma tean, et äh, libe komisjon on erinevates etappides väga olulist rolli mänginud terrorismivastases võitluses esiteks kaitstes vabadusi, mis äh, on osa Euroopa hingest ja teis-, ja samas kandes äh, jõulist vastutust tänaste ohtude suhtes ja tahan teid selle eest tänada. on väga tähtis, et me saaksime tõhustada olemasolevaid vahendeid, rakendada hiljuti vastu võetud meetmeid ning lõpule viia käimasolevad läbirääkimised selleks, et meil võiksid olla uued vahendid, mida me vajame ja selles raamistikus, mõeldes nendele ambitsioonidele, Saksamaa äh, ja minu eelkäija koostasid äh, Euroopa Komisjonile kirja veebruaris kaks tuhat seitseteist, tuginedes äh, augustis kaks tuhat kuusteist võetud kohustustele ja siin ka, siin kajastati meie eesmärke aastal kaks tuhat seitse ja pikemas perspektiivis. esimene, kuidas muuta turvaliseks meie Euroopa Liidu välispiirid see on vältimatult vajalik eesmärk selleks, et meid kaitsta terroriohu eest ja selleks, et me paremini suudaksime tuvastada ja kontrolli all hoida äh, rändevoogusid ja nende mõju. Euroopa peab olema vabaduse ja turvalisuse ala. see, ta saab selleks jääda ainult siis, kui meie ühised välispiirid on turvalised vastasel korral on ohus kogu Euroopa projekt. Äh, lühidalt meetmed, mida me oleme võtnud sellel eesmärgil, pärast pikki kõnelusi jõudsime kokkuleppele selleks, et vastu võtta direktiiv, millega luuakse lennureisijate broneeringu inforegister. see on teile väga tuttav, PNR direktiiv. ma tervitan kõiki jõupingutusi, otsuseid, mis, äh, mis on tehtud Euroopa Parlamendis selle nimel. ühtlasi otsustasime läbi vaadata Schengeni piirieeskirjad selleks, et oleks süstemaatiline kontroll välispiiridel Euroopa kodanikele ja mitte Euroopa kodanikele. ainult täielik välispiiride turvaliseks muutmine võimaldab lõppkokkuvõttes tagada vaba liikumise ala, mis meie kõigi jaoks on nii tähtis. ja samuti ja toetasite meid hiljuti selleks, et me vaataksime läbi tulirelvade direktiivi. meil on selle üle väga hea meel. kõnelused olid väga keerukad, kuid saavutasime väga olulise kokkuleppe võitluseks terrorismi vastu. eesmärk on vähendada võimalikult kiiresti, nagu te teate, ebaseadusliku kaubanduse allikaid ning piirata ligipääsu kõige ohtlikumatele relvadele. nüüd on meil võimalik paremini jälgida kõiki relvi ajas ja Euroopa Liit, kogu Euroopa Liidu territooriumil kõikides haldusmenetlustest ja kõigi kohtuorganite poolt. Need esimesed meetmed on olulised, olulised sammud edasi, neid tuleb veelgi aja jooksul. igal juhul me teame, et igaüks, äh, igaüks tuginedes oma nõuetele, äh, võib arvestada samanõudlike partneritega, et meil on olemas äh, koht, kus teostatakse kontrolli haldustasand, äh, täitevtasandil ja on ka koht, kus tehakse ettepanekuid Euroopa kodanike teenistuses ja ma vabandan, ma pisut ületasin vist oma kolmeminutilist kõneaega. Thank you very much, Matthias. I am now going to ask suur aitäh, Mattias, nüüd annan sõna Toomale, kes saaks rääkida meile koostoimevõimest. suur tänu, härra esimees, austatud äh, härra Fekl, daamid ja härrad jah, tõesti, kui meid võeti siin vastu täna, siis äh, üks teie kolleeg mainis, et väga kummaline olukord on tekkinud. Saksa ministri ees on prantsusekeelne nimi ja prantsusekeelse ministri ees saksapärane nimi. aga nagu te teate, Saksamaa ja Prantsusmaa on teinud paljudes küsimustes, äh, julgeolekuküsimustes äh, ühtseid samme nii et äh, need suhted lähevad nimedest kaugemale, endise ministriga tegime seda koostööd äh, samuti, oleme justkui kaksikvennad äh, ja täiendame teineteist. me austame väga kõrgelt teie komisjoni tööd, on ju teada, et me oleme kõik ilmselt täna ühel nõul lõppkokkuvõttes, aga ma arvan, et vähemalt broneeringu infoga sai nüüd selgeks, et ähm, kui me oleme teineteise vastu, siis see ei vii kuhugi. ja seega me ei saa eh, lasta sellisele arutelule pikalt eh, kesta, nii-öelda teineteise vastu, me peame koostöös edasi liikuma ja meie koos Prantsuse kolleegiga sooviksime, et me kiiresti ja tõhusalt saaksime seda koostööd ka arendada. tavaliselt eh, võetakse vastu äh, direktiivid ja määrused, mina räägiksin täna aga mitte direktiivist või määrusest, vaid põhimõttest ja see on koostoimevõimest. Äh, me oleme väga headel põhjustel ähm, minevikus erinevatel eesmärkidel äh, kogunud selle jaoks infot ja andmeid, viisa infosüsteem, Eurodac, Schengeni infosüsteem, Prüm leping ja kõik muud taolised sammud Eurodac kes on aga äh, sõrmejäljed, äh, ei ole nimesid. Schengeni infosüsteemis on aga kokku kogutud nimed ilma sõrmejälgedeta. ja pärast äh, neid tohutuid terrorirünnakuid Prantsusmaal ütlesime meie ja kõik, et ei ole ju ometigi võimalik, et äh, ei ole julgeolekuorganisatsioonidel infot, mis peaks meil kõigil olema koondatud ja selle taga on muidugi osaliselt juriidiline probleem, aga teiseks äh, loomulikult ka üsna raske infotehnoloogia probleem. me töötame praegu väga kõvasti selle kallal, et neid probleeme seljatada äh, ja tahaksime esitada äh, omapoolseid ettepanekuid see on oluline punkt nii Eurodaki kui ka Schengeni infosüsteemi muutmise jaoks. me ei tohiks aga jääda ootama neid otsuseid, enne kui me suudame tagada koostalitusvõim. see on üks keskse tähtsusega teemadest. ja andmekaitseekspertidele täna siin saalis ma ütleksin, et äh, andmete nappuse terminit me kasutasime aga tegelikult kogunud metsikult äh, andmeid, äh, mis omavahel kattuvad. tegelikult peaks olema nii, et andmeid tuleb äh, säilitada, salvestada ainult ühe korra, tagada siis aga see, et organisatsioonid saavad neid omavahel jagada, et ka see protokollitakse, selleks oleks tagatud, et andmekaitse oleks ka tagatud nende andmete jagamisel jah, mõned andmed võib-olla jätta korjamata siis, kui me oleme senist kogutud andmed teine vahel, teineteisega va-, omavahel paremini seostanud. ja mul oleks väga hea meel, kui te meid toetaksite selles. Äh, see oli äh, ilmselt äh, Äh, ajalisel piirangule lähemal, ma ei hakka siin korraldama võistlust äh, Saksamaa ja Prantsusmaa vahel siiski. aitäh, Toomas, selle eest äh, ja järgmiseks ja kui inimesed küsivad, et miks me laseme kõikidel konkreetsetest valg-, valdkondadest rääkida, eriti võib tekkida see nendel, kes on siin külas, see küsimus, see on sellepärast, et kuigi me seame tooni terrorismi vastase võitluse küsimusega, siis on konkreetsetes eraldi Äh, kaustades küsimused, millega me peame tegelema, näiteks põhiõigused ja nii edasi ja seetõttu äh, mõningad need äh, kaustad ongi jutuks, millega me hetkel tegeleme ja Mattias Fekkel nüüd käsitlebki mõnda nendest ETIAS, Eurotaski ja nii edasi. jah, ma sain sõnumi kätte ajaga, ajapiiratuse kohta. nüüd äh, infosüsteemide hea toimimise, ei toimimise küsimus, kaastalistusvõime küsimus on muidugi väga tähtis ja põhjus on väga lihtne, sest kõikjal Euroopas iga korrakaitsealal töötav inimene peab reaalajas ja võimalikult kiiresti saama ligipääsu kõigi, kogu vajalikule infole selleks, et teada, kellega on tegu inimese puhul, kes seisab tema ees, kellega ta kokku puutub ja kas on selle, teeme selle isiku kohta teavet seepärast toetasimegi sisenemise ja väljumise süsteemi loomist just selleks ikka, et turvata välispiiri. meil on väga hea meel, et asjad on edasi liikunud, kuid leiame siiski, et äh, kaasata tuleb ka ühenduse kodanikud sellesse süsteemi. paljud rünnakud äh, on toime pandud ju Euroopa Liidu kodanike poolt. seepärast äh, peab teadma, kas nad on sisenenud, väljunud, kuhu kas nad on läinud teatud piirkondadesse. oluline on teada, milline on olnud nende liikumistee. loomulikult äh, selleks peame me rangelt kinni proportsionaalsuse põhimõttest, ma tean, et ka teie jälgite seda väga tähelepanelikult. proportsionaalsus vastavalt äh, soovitavale eesmärgile selleks, et kaitsta isikuandmeid. Need äh, asjad ei ole omavahel vastuolus neid tuleb omavahel lepitada, nad ei ole kuidagi vastandlikud. me tagame kõik garantiid selleks, et mis puudutavad nende andmetele ligipääsu ja nende säilitamist ning ainult vajalikke an,, vajalikke andmeid kasutatakse. ning mujal, ning muus osas ETIAS-e süsteem, reisiinfosüsteem vajab samuti loomist ja käivitamist. see võimaldab registreerida ilma viisavabalt reisivad äh, isikud, uurimaks, et neil on tõepoolest õigus viibida Euroopa Liidu territooriumil ja kontrollida, ega nad ei kujuta endast ohtu Euroopa Liidu julgeolekule. samuti äh, korrakaitseorganid ja piirivalve igas liikmesriigis peab kiiresti ja tõhusalt ligi pääsema viisainfosüsteemile ning samuti Eurodoki sõrmejälgede andmetele. nüüd ma jätsin teile pisut oma kõneajast ära, esimees. You're trying to gain, gain some time credit. jah, siin sai nagu natuke aega tagasi. jah, pärast äh, kolm äh, päeva äh, ministris ametis olekut ei oleks mina küll osanud niimoodi sõna siin võtta, nii et tõesti tunnustuse avaldus härra Fekil. räägiksin natukene Schengeni infosüsteemist. meie eesmärgiks on aasta keskpaigaks jõuda seadusandlusega ühele poole, käivad kolmepoolsed läbirääkimised Euroopa Parlamendiga, minu jaoks on riiki sisenemine ja riigist väljumise süsteem ke-, keskmise tähtsusega eeltingimuseks äh, piirivaba Schengeni ala jaoks. ilma selleta et meie välispiirid ei ole kaitstud, ei saa me rääkida pikaajalisest äh, Schengeni süsteemist ka meie sisepiiridel ja äh, see on minu meelest keskse tähtsusega. Schengeni infosüsteem on äh, julgeolekuorganitele äärmiselt oluline süsteem. me oleme loonud teise taseme sellele, nagu te teate, sellega läks oluliselt äh, kauem aega kui plaanitud, äh, see oli ka palju kallim kui esialgu planeeritud ja see tekitas väga palju pahameelt. ja pärast äh, rünnakuid Prantsusmaal me üritasime Schengeni infosüsteemi lisada ka kriteeriumi välisvõitlejate kohta, selleks et mitte, ja seda teha niimoodi, et see ei läheks veelgi kallimaks ja veelgi rohkem aega ei võtaks, aga tundus, et sellest ei piisa ja komisjon äh, leidis, et tuleb lisada veel sinna süsteemi äh, andmeid, näiteks nagu biomeetrilised andmed äh, ja selleks, et võidelda terroristide vastu ja laiendati siis ka juurdepääsuõiguseid nüüd on see õigus ka äh, julgeoleku äh, luureorganisatsioonidel, vabandust, ja maksuametitel, need on väga olulised punktid, millest ma olen valmis teiega kindlasti rääkima. Um, Mattias, now you are going to do encrypted äh, Mattias, sina vist käsitlesid nüüd krüpteeritud elektroonilist suhtlust? jah, tänan, esimees. tõepoolest, krüpteerimise teema ja koostöö internetioperaatoritega selleks, et šifreerida äh, andmeid äh, kohtumenetlustes on äärmiselt oluline, see on väga keerukas teema samas ja väga oluline terrorismivastases võitluses. väga paljud operaatorid ei näita üles koostöövalmidust. Äh, Telegram näiteks, kes ei ole meile pakkunud koostööpartnerit välja ja meil puuduvad tõhusad vahendid and-, andmete dešifreerimiseks. siin on kindlasti vaja edasi liikuda. Pole ühtegi juriidilist vahendit Euroopa Liidu tasandil täna, mis võimaldaks sundida mõnda operaatorit koostööle kohtuorganitega. seepärast Prantsusmaa ja Saksamaa on palunud Euroopa Komisjonil uurida võimalust internetioperaatoritele kehtestada samad nõuded, mis on telekomi operaatoritel. see, need on äh, nõuded, mis juba eksisteerivad ja mida on võimalik rakendada ka internetioperaatoritele. Briti kolleeg ütles, et Whatsappi kasutati Westminsteri rünnakuks ja ta kahetseb väga, et täna ei pääse uurijad nendele andmetele ligi, see on täiesti mõistetamatu tänasel päeval, nii et äh, juriidilises kontekstis tuleb midagi ette võtta. muidugi tahame me teile ka kinnitust anda, et hädavajalik on muidugi täita eraelu kaitse digimaailmas kodanike jaoks. seepärast süsteemid peavad olema äärmiselt turvalised, mis võimaldavad kaitsta inimeste vabadusi ja andmeid see on oluline väljakutse ja kindlasti teeme kõik selleks, et kõik vajalikud sammud selles suunas astutuks, kuid julgeolek, arvestades praeguseid ohte kogu Euroopa mandril, nõuab, et me liiguksime edasi selleks, et me jätkaksime terrorismivastast võitlust, tagades õigused ning saavutades ka vajalikud tulemused. Äh, ja ka selle kohta lisaksin omapoolse märkuse. telekommunikatsiooni ja telemeedia valdkonnas on äh, meil reeglid äh, vastavalt sellele, milline oli tehnoloogia areng sellel hetkuses, hetkel telemeedia jaoks on äh, reeglid äh, selle järgi loodud, kuidas praegu telemeedia toimib ja telefoni pealtkuulamised samuti selle järgi, kuidas äh, telefoni kuulatakse, aga tänapäeval need asjad hakkavad omavahel kokku kasvama, kas tegemist on püsivõrguga või nutitelefoniga või voice overiga või Skype'iga. funktsioon on sama, aga reeglid on erinevad selle jaoks ja see ei saa ometigi olla õige lahendus ja see tähendab seda, et, et me peame äh, reeglite tehnilisest poolest minema kaugemale ja tagama selle, et meie reeglid on funktsionaalsed ja telekommunikatsiooni ja telemeedia panema kokku. ja seda tegema, kui võimalik, Euroopa tasandil, kui see on võimalik, siis äh, suured riigid äh, loomulikult reguleerivad selle ka ise. või kui me seda Euroopa tasandil, vabandust, ei tee, siis hakkavad riigid seda tegema ise ja tekib lapitekk. nüüd äh, telemeediateenuste pakkujad, äh, väga paljud nendest ei ole Euroopa ettevõtted ja asuvad Euroopast väljaspool. ka nendega loomulikult tuleb koostöö tagada ja Mattias Fekli ütles, väga oluline on äh, see krüpteerimise küsimus ja meie poolt ma ütleksin äh, nii palju, et ma tahaksin ühe tekkinud segaduse siin lahendada meil on vaja interneti turvalisuse tagamiseks äh, krüpteerimist ja, ja krüpteerimist on vaja vaatamata ähm, internetile, mida ma sellega mõtlen, me tahame loomulikult seda, et ei tekiks mingisuguseid äh, tagauksi, me tahame, et oleks võimalik edastada üle interneti ka priviit andmeid, aga äh, ei saa olla nii, et alati luureorganid eh, kasutavad neid võimalusi. aga teisalt eh, luure- ja julgeolekuorganite eh, vaatevinklist ei äh, ei ole vaja interneti jaoks äh, karmimaid reegleid, kui meil on muidu, aga mitte ka, ka vähem. julgeolekunõuded peavad olema tagatud igal pool end-to-end -end krüpteerimise puhul samamoodi äh, loomulikult aitavad äh, meid igasugused tehnilised vahendid, mis võivad olla äärmiselt äh, keerulised, aga äh, selles valdkonnas me tahame ka teha koostööd koos Prantsusmaaga. ja härra esimees, selline oli siis meie kaksikettepanek loomulikult täna on väga palju räägitud äh, ka ümberpaigutamisest ja ümberasustamisest, Euroopa pagulaste süsteemist, kui aega on, siis räägime sellest ka, aga täna räägime, peaksime peaasjalikult rääkima terrorismist ja julgeolekust. ja ma pean vabandama, kell kaheksateist nelikümmend viis pean ma lahkuma saalist, sellepärast et muidu ma ei jõua lennukile. Okay, um, actually I think the way it's been organized asjad on korraldatud äh, niimoodi, et äh, on näha, et te olete selleks kohtumiseks ette valmistunud äh, ja niimoodi on viljakas asju ajada. võtan arvesse selle, et te peate veidi varem lahkuma ja alustame siis kohe debatti, kuna te soovite saada ka äh, Toomas de Masierilt äh, vastuseid, siis palun, et kõik peaksid kinni kaheksast äh, minutist või võtaksid isegi vähem aega. alustame kohe kõnelejatega. kõik, kes ei ole siiamaani märku andnud, andke sellest märk, oma sõnasoovist märku praegu. kuidas vastame küsimustele kohe või lõpus? teeme niimoodi, et teie Äh, vastu, mitte pärast iga küsimust, äh, vaid lõpuks ja äh, annan teile kõigepealt siis sõna. kõik, kes on sõna soovinud, palun tõstke kohe praegu käsi. ma tean, et see on nagu koolis, aga tehke kiiresti niimoodi, et siis saame üle, et mõned teist ei tee seda, sest et tunnete ennast vist liiga olulistena. <laughs> nüüd on siis kõnelejate nimekiri suletud alustame koordinaatoritega, keegi ei tohi kõneleda üle kahe minuti, Roberta Metsola kõigepealt, Rahvapartei. aitäh, aitäh eh, ka ministritele, et täna siia tulite. Eh, ma olen eh, teie kõigiga väga nõus, kui te ütlesite, et ainult siis, kui on välispiirid kindlad, saame me täielikult nautida neid vabadusi, mis meile selle liidu kodanikele on antud, liikuda vabalt nende piiride sees Äh, kui, kui, kui me räägime siin kohtunimest äh, ja kõigest sellest, siis see on äärmiselt oluline, aga samas äh, mõnikord meil võtab nii kohutavalt palju aega, et võtta vastu seadusandlust Euroopa Liidu tasandil. aastaid pärast seda, kui selline vajadus sellise seadusandluse järele on tõusetunud. minu küsimus ja saan teha lühidalt, kui me räägime siin võitlusest terrorismiga, siis nagu te mõlemad ütlesite, siis tegemist on üleilmse võitlusega, mis nõuab ka üleilmset reageeringut ja kui me vaatame seda suhet, mis on Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahel täna, siis äh, kuidas äh, teie arvates selline suhe peaks edasi liikuma selleks, et me saaksime paremini reageerida, kui me oleme seda teinud seni, äh, põhinedes meie ühistel väärtustel ja pärast eelmise detsembri Berliini rünnakuid oli meil diskussioon eelmisel nädalal volinik Kingiga ja selgus, et terroristid, kes Äh, need teod äh, toime panid, kasutasid äh, neljateistkümmet erinevat isikut tõendavat dokumenti. see seadusandlus, mis hetkel on eelnõu kujul ainult, siis lisaks sellele, mida teevad teie riigid selleks, et jõuda edasi biomeetriliste andmete meetmetega, kas on mingisuguseid samme väljaspool hetke seadusandlikku hindamist, mis on käimas kas see ja kas seda jääb aset selle koostöö vaimus, mida te väga ilusasti meile näitasite. Birgit Sipel, palun. suur tänu, härra esimees. kõigepealt üks eelmärkus härra pra-, Saksa ministril on jah, Saksa Prantsuse nimi ja Prantsuse ministril Saksa nimi, kui ma selle märkuse tegin, nii nagu härra minister ütles, siis ma tegelikult ei viidanud Prantsuse-Saksamaa suhetele, vaid ühele debatile, mida meil peedetakse Euroopas, kummaline arutelu äh, rahvusidentiteedist ja mulle tundub, et teie juhtum näitab, et mitte ainult Prantsusmaal ja Saksamaal, vaid ülejäänud Euroopas ka oleme me täiesti segunenud rahvas, sellepärast et viimaste aastasadade rahvaränne on loomulikult toonud selle kaasa, et me oleme omavahel igatepidi hästi segunenud. aga see selleks, aga tuleksin nüüd selle julgeolekudialoogi juurde ja koostalitusvõime juurde ja ilmselt võib-olla üllatab mõningaid see, et äh, paljuski selle, mida ütles härra de Maizière, ma saan toetada, aga kuidas see koostalitusvõime välja peaks nägema tegelikkuses, selleks tuleb tead-, teatud eeltingimused täita, mille osas me suud-, loodetavasti oleme ühel meelel. nimelt, kellel on üldse juurdepääs missugustele andmetele. see ei ole mitte ainult andmekaitseekspertidele teema, vaid oluline ka kõikidele organitele, kuidas näiteks kasutavad seda infot varjupaigaametid, politsei, piiriametid, kõigil kas kõigil peaks olema ühtne juurdepääs või kuidas see välja peaks nägema ja teine küsimus, sellele juba viidati vist, nimelt meil on vaja ka ühtseid definitsioone selle kohta, et kes mis hetkeks äh, lahterdatakse terroristiks, milline kahtluselement peab olema, kes on ainult kahtlusalune, kes on ohustatud isik ja nii edasi, need definitsioonid peavad olema väga olulised, kui neid definitsioone ei ole, siis on nende andmete kasutamine ka keeruline. ja veel edasi nüüd andmete kasutamine SIS ja Eurodaka andmebaasidest, ka selle osas ma tahaksin ministrite hinnangut kuulda just äh, Belgia esimestel, esimeses rünnakus tuli välja, et äh, sisseandmebaasi ei ole kasutatud äh, nii, nagu seda peaks kasutama, kas probleemiks on tehniline probleem ainult või on mingi muu asi selles ja krüpteerimine, see on minu meelest väga keeruline teema sellepärast, et see on hoopis teine asi, see, et kas ma võin kirja lahti teha kui mul tekib kahtlus, vaid krüpteerimisega on see asi, et kas on võimalik selline tehnoloogia, mis ainult äh, üksikjuhtumi puhul aitab mul äh, lahti murda mingisuguse info või toob see kaasa terve rea andmekogu äh, avanemise ja ma tahaksin teada, mis selles osas on vahepeal toimunud, aitäh. kolleegid, palun peame siiski kinni kahest minutist et kõike ei pea ju litsuma sellesse kahte minutisse, sest et kõik teemad saavad ju ikkagi lõppkokkuvõttes käsitletud. Helga Stevens järgmiseks, palun. aitäh, eesistuja, esim-, härra esimees, daamid ja härrad. kõigepealt tahaksin ma tänada kahte härrat, et nad siia tulid tänan teid selle diskussiooni eest, aitäh, et äh, olete pööranud tähelepanu Äh, sellele, et äh, julgeolek ja eraelu puutumatus peaksid olema omavahel tasakaalus. Äh, Euroopa Liit on pärast Brüsseli rünnakuid võtnud konkreetseid meetmeid selleks, et oma, et meie kodanike julgeolekut parandada, erinevad seadused, kontrollid rahvusvahelised transpordipunktides, muud kontrollid, need on juba sisse viidud. me kontrollime ilma viisadeta välismaalasi või hakkame neid kontrollima, see on ettevalmistamisel, aga millised ennetavad meetmed äh, radi-, radikaliseerumise äh, ennetamisel ei ole veel vastu võetud? Molenbeekil on viiskümmend üks aktiivset äh, džihadistlikku liikumist. mida meie Euroopa Liidu tasandil saame teha selleks, et täiendada teie poolt tehtavat tööd? Belgia on just alustanud kontrolle rahvusvahelisel bussiliinidel, lisaks rongidele ja lennukitele kas äh, selle puhul oleks ka võimalik viia sisse PNR kontrolle ja kui, siis millal? aitäh, Sofi Inkvelt. Te võtate vist sõna ALDE nimel. jah, aitäh, härra esimees. lühidalt, päris palju on võimalik ära öelda erinevate ettepanekute kohta, aga ka protsessi kohta. Äh, see on üks neid häirivaid asju äh, demokraatlikus ühiskonnas peaks seadusandlus või vähemalt see seadusandlus, mis puudutab äh, kodanike põhiõigusi, see peab vastu võetama nii täi-, läbipaistvalt kui võimalik eh, ja, ja nüüd on kaks riiki siin, istuvad koos, teevad plaane, teil on täielik õigus seda teha, aga kohane oleks seda siiski arutada nõukogus ja parlamendis ja oodata, et Euroopa Komisjon teeks ettepanekuid. pean tunnistama, et eh, olen mures ka uute ettepanekute pärast, kui me näeme, et need ettepanekud, mis on juba vastu võetud, neid ei rakendata meil on olnud mitmeid arvamusvahetusi Euroopa Komisjoniga Euroopa Liidu PNR-i kohta, meile on avaldatud väga palju survet, et me võtaksime selle seadusandluse kiiresti vastu ja nüüd aasta pärast hääletust, mida siis tehtud on? nii palju, kui meie teame, siis ainult üks liikmesriik on selle täielikult rakendanud ja ta oli seda teinud juba enne vastuvõtmist ja ülejäänud liikmesriigid ei ole lihtsalt huvitatud. kus nüüd siis järsku see kiireloomulisus kadus? ja tee, järgmiseks me kõik teame, et pärast iga rünnakut avastame me, et probleem ei olnud mitte selles, et informatsioon ei olnud talitustele kättesaadav, vaid seda ei kasutatud kohaselt. Äh, sama puudutas ka Berliini ründajat. Äh, tundub, et äh, Saksa politsei oli juba varem teadlik sellest, et tegemist oli ohtliku tüübiga, aga mis iganes põhjusel, seda ei hinnatud kohaselt, teda ei võetud kinni. mul tekib ka äh, küsimus, iga kord, kui äh, leiab aset rünnak, nii nagu eelmisel nädalal Westminsteris, äh, tegemist on kohutava sündmusega, aga me peaksime arutama ka selle üle, mis asi tegelikult terrorism on, sest et see mulje, mille, mis jääb mulle meediast ja mina ei ole politseinik, ma pean meediale toetuma, on see, et äh, see tüüp oli narkootikumid ja alkoholide mõju all, kas see on siis tegelikult terrorist ja nüüd viimane märkus, härra esimees, asi on ka õige tasakaalu saavutamises kodaniku õigus saada ligipääs informatsioonile, läbipaistvus, ligipääs dokumentidele ja neid õigusi kogu aeg piiratakse. mina hetkel Prantsusmaal olen selle ametivõimude poole pöördumise õiguse küsimuse alla pannud ja kui me anname ametivõimudele rohkem pädevusi, siis peaks olema kodanikel ka rohkem turvameetmeid ja siin need ettepanekud kindlasti on puudulikud ma tean, et on äh, kiusatus äh, käsitleda kõike nüüd, kui ministrid siin on, aga jah. Kornelia Ernst, palun, kuue nimel. suur tänu, ka mina tahaksin äh, meie fraktsiooni nimel mõlemat siseministrit tervitada siin ja järgmine küsimus kui me nüüd vaatame neid viimaseid terrorirünnakuid äh, täpsemalt, olgu see siis Berliini rünnakud olnud jõuluturul või nüüd see viimane rünnak äh, Londonis, siis tegelikult mõlema puhul broneeringu infost polnud mitte mingisugust kasu. meile räägitakse, et meil on kõike seda vaja, ka broneeringu infot äh, selleks, et võidelda terrori vastu, aga samas tundub, et sellest ei ole mitte mingisugust abi olnud vähemalt Belgias näiteks need rünnakud, mis toimusid, need atendaadid ähm, olid äh, juba äh, Pariisis tegevad ja kahe tuhande kümnendal aastal oli juba Londoni äh, ründaja kantud andmebaasidesse kui kahtlusalune kas te ei arva, et me peaksime lähenema hoopis teistmoodi sellele asjale, selle asemel, et pidevalt neid rohkem ja rohkem andmeid koguda, vaid pigem võtma visiiri alla selle, et mida me üldse kogume nende kahtlusaluste või võimalikud öö, öö, ründajate kohta ja kas ei peaks politseivõrgud liikmesriikide vahel, aga ka liikmesriikide sees omavahel olema paremini võrgustatud? ja järgmine punkt, see termin terrorism. meile iseenesest see väga lai definitsioon ei meeldi, väga raske on praegu liigitada asju terrori alla või sealt välja jätta te võiksite täpsemalt äh, öelda seda, kuidas teie seda defineerite ja eriti isikute puhul ja kolmas punkt, Prantsuse kolleeg. Äh, juulis, juulini kaks tuhat seitseteist on eraolu, eriolukord välja kuulutatud jätkuvalt Prantsusmaal. mida teile on see andnud, see eriolukord, mis kestab ja kestab? kas te arvate, et see eriolukord, mis te praegu olete kehtestatud nii, kehtestanud nii pikaks aastaks, on tõesti kõige õigem lahendus äh, ja viimane punkt, krüpteerimine, selles osas ma tahaksin olla äärmiselt ettevaatlik, mul ei ole üldse mingisugust huvi selles osas midagi hakata tegema, sest see on minu meelest väga ohtlik, aitäh. Green... aitäh ja nüüd roheliste nimel Ska Keller. Thank you, I am going to be the bad guy and ask the question, not really uh, jah, mina olen nüüd see, kes küsib küsimuse, mis ei ole niivõrd seotud julgeolekuga, vaid uh, Äh, ümberasustamine, te mõlemad olete nõus olnud selle ümberasustamise kavaga. Äh, te olete äh, ka survestanud seda ümberasustamise kava, härra Demesier, aga aitäh selle eest, aga Kreekast ja Itaaliast tegelikult eriti palju inimesi ei ole ümber asustatud. Saksamaa on saanud, on täitnud üksteist protsenti oma ümberasustamise kvoodist, Prantsusmaa neliteist protsenti programm äh, pidi kestma kaks aastat ja lõpeb selle aasta septembris. nii et äh, küsin teilt, äh, kuidas te kavatsete seda ümberasustamise kava oma konkreetsete riikide puhul kiirendada, et oleks kindel, et kogu kvoot oleks täidetud. ma tean, et te eriti palju teiste riikide puhul ei saa midagi ette võtta ja näeme, et sellised riigid nagu Austria siin äh, hiilivad kõrvale, aga teie omaenda riikide puhul saaks ilmselt teha asju selleks, et inimesed väga kohutavatest tingimustest välja saada. Kreekas ja, ja Itaalias ja sellega seotult, kas äh, te äh, kavatsete äh, saata nüüd põgenikke Kreekasse tagasi? Go the... aitäh! ja nüüd äh, nende parlamendiliikmete juurde, kes on märku andnud, kui te kõik kahest minutist kinni peate, siis võib-olla on võimalik veel üks voor korraldada pärast seda, kui ministrid on vastanud. ma arvan, et see oleks hea meetod, kuidas asju korraldada. proua Holmaire kõigepealt. härrad ministrid, suur tänu, et te pöördute meie komisjoni poole, järgmised küsimused meil on ikka ja jälle väga tõsiseid probleeme andmebaaside kasutamisega, täpsemalt siis äh, vajaliku info kandmisega andmebaasi ja see probleem on tekkinud teatud liikmesriikides ja probleem on tekkinud ka seadusandluse rakendamisega. ja mul ongi tekkinud küsimus äh, siis broneeringu infosüsteemi kohta, meil praegu on PNR-süsteemis kakskümmend kaheksa erinevat süsteemi, kuivõrd kokkulepet ei ole. kas me võime nüüd garanteerida selle, et et koostalitusvõime info jagamine aga algusest peale läheb siis nüüd käima, sest et näiteks ähm, Ahmed Al-Qad, äh, Bataklani äh, ründaja, tema kohta on ju teada, et tal äh, reisis läbi terve Euroopa ja lõpuks Viinist läks Türki. kas ei oleks väga oluline siin kontekstis see, et kakskümmend kaheksa liikmesriiki mitte ainult riigisiseselt äh, ei toimi, vaid äh, toimiksid ka üle Euroopa, kas need inf-, äh, et kas ei peaks Viinist lendamine olema sama võimatu olnud tema jaoks kui Pariisist lendamine ja nüüd Eurodaki puhul on pidevalt äh, seda äh, hirmu olnud kuulda, et kui Eurodac avatakse, et siis ka ähm, sisserändeametitele, immigratsiooniametitele, et siis see tekitab olukorra, kus kõik pagulased on kahtlusalused ja sisserännanud. kas te võite tagada, et see juurdepääs on tagatud ainult siis, kui see on mõistlik ja vajalik? suur tänu, suur tänu, härrad ministrid äh, osalemast ja, ja Prantsuse ministrile eriline tänu äh, kokkuleppest kinnipidamise eest äh, ja Euroopa teemade hea tundmise eest. tuleksin tagasi teie, teie kirjade juurde, mille siseministrid on kahel korral saatnud Euroopa Komisjonile julgeoleku küsimuste teemadel. tahtsin küsida, miks te saadate neid kirju komisjonile ja mitte nõukogule? kas see tähendab seda, et äh, nõukogus on äh, raske tõelist ühtlustamistööd teha ühiselt ja seepärast on vaja tõhustatud äh, koostööd Prantsusmaa ja Saksamaa vahel komisjoniga. ja siis veel kaks küsimust konkreetsemat. piiri- ja rannavalve kohta. Nendel on erinevad keerukad ülesanded kuidas on korraldatud äh, koolitused äh, erinevate ülesandete täitmiseks? see on üks meie muredest, millest me rääkisime ka selle raporti hääletamisel Euroopa Parlamendis. ja viimane küsimus, mis puudutab äh, koolituste harmoneerimist. politseinikud ja turvaametnikud rongides Euroopa raudteedel, me näeme Prantsusmaa ja Belgia puhul, et ei rakendada üldse mitte samu turvameetmeid. kas võiks pisut rohkem ühtlustada neid meetmeid, ma tean, et on töörühmad, mis sellega tegelevad ja Belgia lahendus ei tundu olevat päris kohane, ehk siis, et ähm, PNR-andmeid hakata raudteel kasutama. kas te võiksite kommenteerida seda? aitäh, proua Wikström, palun! aitäh! ja aitäh äh, mõlemale ministrile, et meiega täna oma pärastlõunat jagate ja eriti aitäh teile, härra Demasier, et võtsite äh, eelmisel neljapäeval mind äh, Berliinis vastu, meie diskussioonid olid väga viljakad. kuigi tänased diskussioonid on keskendunud julgeolekule, siis tahtsin kasutada võimalust puudutada ühte punkti, mis on sellega seotud, ehk siis ränne loomulikult äh, me ei tohiks kunagi äh, sisserändajaid äh, ja terrorismi omavahel segamini ajada, aga oluline on siiski, et me saaksime tulla tagasi olukorra juurde, kus liikmesriigid saavad teha mõlemad, kõigepealt võtta endale need kohustused, mis neil on vastavalt rahvusvahelisele Euroopa õigusele ja samal ajal peab neil olema täielik kontroll nende inimeste üle, kes sisenevad Euroopa territooriumile minu arvates äh, selle äh, täiesti katki ühtse äh, varjupaigasüsteemi taastamine ja just Dublini määrus võimaldab meil, võimaldaks meil neid mõlemat asja teha ja ma tahaksin, et mõlemad ministrid veidi räägiksid sellest, kas te olete nõus sellega ka, et kui me ei saavuta süsteemi, mis kergendab survet eesliinil olevatel liikmesriikidelt ja samas ka nende vastutust vähendab, ei suuda me kunagi seda küsimust lahendada ega ka riski vähendada eh, nii Euroopa kodanike julgeoleku seisukohast eh, kui ka sellest seisukohast, et meil eksisteerib eh, vaba liikumise piirkond Schengen, sest et tänase seisuga on see sattunud ohtu. aitäh. aitäh, härra Depre, kas te lahkute? oleksin teile kohe just sõna andnud, nii et palun istuge uuesti Euh, ma vabandan euh, kahe ministri ees, kuid mul oli tõesti kell kuus väga oluline töökohustus, aga ma avaldan tunnustust äh, ministritele selle kahehäälse partituuri ettekandmise eest. mul on ka kolm operatiivse sisuga küsimust, kui lubate. esimene küsimus. me oleme kõik nõus sellega, et on vaja tõhustada kaastegutsemisvõimet ja isik, et meil on vaja isikuandmete hoidlat selleks, et äh, hoida ära isikutunnistuste võltsimist, mis on üks suuremaid probleeme. kas võiks Prantsusmaa ja Saksamaa avaldada survet selleks, et meil võiksid, võiksid olla ühised isikute tuvastamise andmed, äh, näiteks biomeetri-, biomeetrilised andmed isikutunnistustes? nüüd Schengeni infosüsteemi läbivaatamine, me toetasime seda, kuid minu arvates kui äh, hoiatusteade tekib, siis see tuleb otsekohe edastada Europoli terrorismivastase võitluse keskusele. ja milleks seda? sellepärast, et terrorismivastases võitluses, kui me infot, me ei lihtsalt ei edasta seda adekvaatsel moel ja kolmas küsimus, ma olen nõus teiega selles osas, et on vaja äh, meetmeid krüpteerimise osas, kuid on veel üks probleem. nimelt nüüd on olemas selline tehnoloogia nagu CJN, mis võimaldab äh, operaatoritel sama IP aadress anda paljudele kasutajatele samaaegselt. kontrollige äh, asjatund-, uurige asjatundjatelt ja see muudab politsei töö väga keeruliseks selleks, et isikuid tuvastada nii et pöördun teie poole, et lisaks krüpteerimisele, kas te võiksite palun ka uurida seda probleemi, et äh, botnet võiks ära kaot-, võiks saada ära kaotatud selleks, et ja võiks kasutada alternatiivset tehnoloogiat ja ma väga vabandan. suur aitäh, Gerard. härra Booni, palun. aitäh aitäh nende selgete sõnumite eest, ma arvan, et see on meie jaoks, kõigi jaoks äärmiselt oluline, sest võtmeküsimuseks on see, kuidas äh, kokku tuua omavahel meie pingutused, mõelda sellele, kuidas kõiki Euroopa Liidu liikmesriiki kaasata nendesse protsessidesse. ja teie seisukohad siin on olulise tähtsusega. kaks märkust, kõigepealt äh, koostoimevõime, me peame Äh, mõtlema ka uue tehnilise arhitektuuri peale, sest et on palju uusi tehnilisi võimalusi, kuidas üles ehitada tõeline koostoimevõime ja anda võimalus saata informatsiooni reaalajas. see on väga olulise tähtsusega, see võimaldab äh, reaalajas tegutseda kiiremini teatud institutsioonidel. teine märkus on seotud äh, julgeoleku ja eraelu kaitse küsimustega, kui me räägime siin telekomi kohustustega, kui me räägime näiteks ka Whatsappist äh, ja OTT-dest, äh, nüüd oleme me alustamas tööd e-privaatsuse määruse kallal ja me peame keskenduma just nendele teemadele ja leidma lahendusi selles valdkonnas. nii et äh, hoiame kontakti, sest et see peaks olema äärmiselt oluline, et me loome igas mõttes äh, positiivse asja eh, selle e-privaatsuse määrusega. aitäh! järgmiseks Anna Koomes, palun. aitäh, eh, ministrid, et siia tulite. keskendusite piiride turvamisele, aga need terrorismirünnakud, mida me oleme kogenud ja tunnistanud, need enamikus on toime pandud meie oma, äh, meie enda poolt kasvatatud terroristide poolt, see toimub meie piiride sees. nii et miks valitsused ei pööra tähelepanu meetmetele, millega ennetada radikaliseerumist ja äh, see radikaliseerumise edendamist, äh, eriti just meie vanglates, mis on tõelised radikaliseerumise koolid miks endiselt imporditakse imaane Saudi Araabiast ja Pakistanist, mitte aga ei äh, toetata meie enda poolt haritud imaame selleks, et äh, äh, ära hoida sellist radikaliseerumist. ja miks kõik siis siseministrid Äh, väldivad seda potentsiaali, mis on kriminaalsuse importimisel, mis on äh, äh, seotud nende kuldsete viisadega, investoriprogrammidega, mis, millega liikmesriigid annavad kodakondsust rahapesijatele. miks ei ole rahapesuvastane direktiiv teie prioriteetide tipus, sest see puudutab ka terrorismi finantseerimisega võitlemist ja me teame väga paljudest probleemidest, mis siin valdkonnas eksisteerivad. ja miks me ei edenda turvalisi ja legaalseid viise, nii et sisserändajad saaksid siia tulla, sest et äh, antud juhul me lihtsalt toidame organiseeritud inimkaubandust. Äh, nemad on nüüd need, kes tõesti haldavad seda riiki sissevoogu. proua Spinelli, palun. Grazie ai due ministri che sono qui e.... tere tulemast äh, mõlemale ministrile pärast hiljutisi terrorirünnakuid ja olles teada saanud, kes need toime pani, on mul tekkinud mõningaid kahtlusi selles osas, kui suur soov on ikkagi kaitsta ja, ja tagada meie piiride turvalisus. me räägime Frontexi tõhustamisest, me räägime simulatsioonidest, selleks, et äh, hakkama saada rändevoogudega. mulle ei tundu, et see on adekvaatne reaktsioon seda tüüpi terrorismile, mida me praegu näeme. ETIAS süsteem, reisiinfosüsteem. enne kui inimene jõuab siis territooriumile, on meil tarvis teada, kes üldse kontrollib seda teiseks ähm, interneti kontroll ja telekommunikatsiooni kontroll. me räägime, et äh, tuleb küll teatud kohustusi täita, et Telegram ei täida nõudeid erinevalt Whatsappist, aga sel päeval, kui Telegram nõustub, tuleb mõni teine operaator ja nii, kes äh, jällegi keeldub ja nii edasi. seepärast ma arvan, et äh, et regulatsioon ei ole siin lahenduseks. Te mõlemad aga nüüd öö, äh, olete se seotud ju valimiskampaaniaga oma koduriikides. küsiksin Prantsuse ministrilt, kas äh, kogu see piirikontroll ja meetmed selles osas ei ole lihtsalt äh, paremäärmuslaste teeside järelkaja? oleme peaaegu lõpetanud, härra Jurek suur tänu. mul on esiteks küsimus organiseeritud ebaseadusliku rände kohta ehk siis inimkaubanduse kohta. meil on väga murettekitavad Europoli andmed. seega ma tahaksin teada, mida ministrid võiksid selle kohta rääkida. ka viimasel ajal oleme Iisraelist saanud äh, teavet, äh, Iisrael on selle teemaga tuttav ja oleme saanud äh, kõr-, oleme kõrgetelt luureametnikelt saanud teavet nii pensionil viibivatelt kui aktiivteenistuses viibivatelt ametnikelt, nad ütlevad ja meile hoiatavad meid, et rändevooge kasutatakse selleks, et tuua Euroopasse terroriste. see on nende hoiatus Nad ütlevad, et me peaksime olema tähelepanelikumad, paremini kontrollima seda nähtust. ja veel üks teema, mis ei puuduta, mis puudutab Euroopa Liidu kodanikke samuti. mida ootate oma kolleegidelt justiitsministritelt, rääkides nende inimeste õiguslikust vastutusest, kes soovivad ISISega ühineda? meil on uued õiguslikud instrumendid, neid ju tuleks kohelda erinevalt kui lihtsalt äh, inimeste puhul, kes osalevad mõne teise riigi sõjaväes, see on ju nagu, nagu reetmine, teis, teistsugune kuriteokategooria. ennetusest rääkides meil ei õnnestu ära hoida seda tüüpi tegevust ja, ja veenda perekondi. härra Ferrand tänan, härra esimees. ma rääkisin siin eraelu, kuulsin siin eraelu kaitsest. Prantsusmaad täna vapustavad, äh, vapustavad teated vabariik, Prantsuse Vabariigi tegevusest rääkides ilmus äh, raamat, mis siseministeeriumis on väga tuttav, kaks vasakpoolset poliitikut räägivad siin Place Beauvau poolt teostavast järelevalvest. kui see on kui see peaks nii olema, siis on täiesti vastuolus meie põhimõtetega. kas te kuulsite mind siiani? kõnelejal, kõneleja oli halvasti kuulda. härra minister, te ütlesite, et te tagate eraelu kaitse. Prantsusmaad vapustab täna uudis selle kohta, kuidas vabariik toimib. Äh, must kabinet. see raamat mõistab hukka Äh, vasakpoolsed ajakirjanikud täpsemalt mõistavad hukka Prantsuse Vabariigi poolt teostatava järelevalve presidendivalimiste kandidaatide üle. kui see peaks olema tõsi, siis oleks täielikus vastuolus õigusriigi põhimõtetega ning võimude laususe põhimõttega, meie institutsioonide kaitse põhimõtetega. teenistused, mille eest te täna vastutate, on, neile on esitatud süüdistus sellisel kujul kas te võite, härra minister, siinkohal konkreetselt parlamendi ees öelda, et te annate õigussüsteemi käsutusse kõik dokumendid, mis võimaldavad valgust heita sellele hämarale loole ning presimest, presidendi kandi-, valimiste kontekstis, kas te võite öelda, et meie demokraatia ei ole ohus ja kas te võite siin oma ministri vastutust kanda? suur tänu, kolleegid, selle distsipliinist kinnipidamise eest ja suurepäraste küsimuste eest. see tähendab seda, et võib-olla saame ka teise küsimuste vooru võtta. igal juhul ma luban, et annan kõigepealt sõna härra Demaseerile. Teil on sõna. kallis Claude, kallid kolleegid väga lihtne ei ole nii lühidalt vastata nüüd kõikidele küsimustele, üritan anda endast parima ja ma paluksin siis äh, teie mõistvat suhtumist, et ma võib-olla kõikidesse detailidesse ei suuda ja ei jõua laskuda. kõigepealt USA. USA mängib terrorivastases võitluses võtmerolli, eriti äh, teatud äh, mõõdete, teatud mõõtmes ei ole äh, USA võimalus, ei ole meie võimalused USA võimalustel lähedalgi, eriti mis puudutavad luurevõimalusi ja, ja me teame, et väga paljud rünnakud Euroopas jäid tulemata, sellepärast et meini jõudis info Ameerika luureagentuuridelt. ma tean, et see on teinekord olnud vasturääkivusi tekitav, kuid äh, koostöö Ameerika Ühendriikidega on meie endi huvides, Euroopa huvides loomulikult ka siin tekib äh, andmevahetuse osas tõsiseid küsimusi, aga nii palju võin küll öelda, et president äh, Trumpi uus administratsioon äh, vähemalt Saksamaa vaatevinklist ei ole seda konstrukt-, konstruktiivset ähm, suhtumist mitte kuidagi mõjutanud, isegi kui president on teinekord olnud väga kriitiline Euroopa aadressil, vähemalt Saksa vaatevinklist ei ole midagi muutunud, ma ei tea, kuidas see on Prantsusmaa pool. nüüd Alhambri puhul jah, teie märkus on õige, sellepärast et isegi Saksamaal aastal kaks tuhat viisteist ei olnud me ei juriidiliselt ega ka tehnoloogia mõttes võimelised äh, välja selgitama, kes on ennast Kölnis äh, registreerinud, üle läinud Stuttgarti, see oli juriidiliselt ja tehniliselt äh, mitte lubatud, seda ei soovitud. see on nüüd vahepeal muutunud ja sellepärast on, sellepärast on, ongi jõutud jälile sellele, et tal nii mitu identiteeti oli. nüüd need biomeetrilised andmed, selle kohta oleks äh, öelda palju, aga üks punkt on kindlasti delikaatsem ja teid unu-, huvitab nimelt äh, alaealiste sõrmejälgede registreerimine ja biomeetrilised andmed äh,. jah äh,, kuivõrd äh, sõrmejäljed äh, ka arenevad inimese kasvades äh, ei ole see alati mõistlik, aga samas on meil väga palju registreeritud alaealistena inimesi, kes tegelikult alaealised üldse ei ole. ja seega tuleb lähtuda mõistlikkusest, et mida me inimeste puhul teeme, võime jah, luuröntgeni läbi viia ja nii edasi, kuid see kõik on äärmiselt komplitseeritud ja delikaatne. aga ealiste sõrmejälgede puhul äh, ja äh, inimese ea tuvastamise äh, küsimus sellega, selles kontekstis, see, selles osas tuleb veel tööd teha. proua Sippel, jah, ma olen teiega täiesti nõus, koostalitusvõime kollektiivsed süsteemid eeldavad äh, ühtseid definitsioone. meil on seda vaja praegu juba ka Schengeni infosüsteemi muutmisel, aga loomulikult on seda vaja ka teistel põhjustel, kui mitte ainult kahtlustavate inimeste lahterdamiseks me peame reguleerima ära ka selle, kellel on juurdepääs andmebaasidele ja iga liikmesriik ei saa seda ise otsustada. kui meil on Euroopa-ülene koostalitusvõime eesmärgiks, siis peab olema võimaldada ja ka piirata juurdepääsu erinevatele ametitele Euroopa üleselt, tuleb see otsustada. ja see ongi selle asja europaniseerimine nii-öelda. nüüd räägitakse, et sissi ei ole kasutatud õigeaegselt, no probleem on ka selles, et see andmebaas ei olnud täielik, see on olnud suuremgi probleem ja me oleme ette näinud siin suuri uuendusi ja parandusi. Äh, ja tõesti, me oleme üritanud, nii nagu koolis omal ajal halva hinde peale võtsime ennast kokku ja natukene äh, pingutasime, see on selle sissi poolt natukene olnud samamoodi, nüüd on olukord või hinne natukene parem. aga Euroopa äh, reeglite äh, rakendamise puhul peame me jälgima seda, et kõik seda teevad, aga sama peab olema andmete kasutamise puhul. see ei ole nüüd, see on minu isiklik seisukoht, muidu ei ole sellel ju kõigil mitte mingisugust mõtet. krüpteerimine, selle kohta ütleksin ka paar sõna äh,, hiljemgi võib-olla, aga Belgia kolleegile ütleksin nii palju, et äh, Saksamaal äh, ei ole meil äh, isikustatud rongi- ega bussipileteid, seega me ei suuda juriidiliselt ega ka tehnoloogiliselt praegu sellist äh, broneeringu infosüsteemi laadset kontrolli rongidel ja bussides äh, juurutada. meil on umbes viis miljonit inimest, kes sõidavad iga päev rongiga ja lisaks sellele bussid, lähiliinid, ma, ma ei kujuta ette, mismoodi see peaks välja nägema praktiliselt ja proua Intveldi küsimus, mis sellest broneeringuinfo PNR-ist siis sai? noh äh,, tähtaeg ei ole ju kukkunud, kaheksa, kaks tuhat kaheksateist tuleb see tähtaeg, mõned riigid on valmis selle asjaga, kaks riiki juba äh,. jah äh,, aega on vähe, aga meelega pandigi see tähtaeg sellisele äh, Ähm, kuupäevale ja meie kavatseme seda tähtaega ka täita, Saksamaal samuti. ja siis, äh, et infot tuleks äh, kasutada rohkem, mitte uusi info äh, koguseid luua. jah, Lambriga oligi täpselt seesama, kui me oleksime teadnud, et ta jõudis Itaaliasse, et mis temaga seal juhtus asi ei ole selles, et äh, me ei kasuta neid andmeid, kui need andmed oleks meil olnud käes, äh, siis me oleks neid ka kasutanud, aga asi oli selles, et me ei teadnud seda. Äh, ma arvan ka, et karistusregistrite puhul peaks küll see infovahetus kõvasti parenema. ja siis veel üks punkt, millest te rääkisite ja sellele viitas ka Prantsuse kolleeg, proua Gomes, ütleb kõneleja. nimelt ennetamine, et sellest on väga vähe räägitud, täiesti õigustatud küsimus. ma ütlen teile omalt poolt väikse lisamärkusena. mõnedes riikides muuseas äh, siseminister ei vastutagi ennetustöö eest, aga hea küll, see on, see ei ole mingi väljavabandus. aga tegelikult on nii, et äh, nii palju, kui viimastel aastatel on siseministrid omavahel ennetamisest rääkinud, no sellist asja me pole varem näinud varem räägiti ennetamisest äh, kui mingisugusest sellisest, ma ei tea, väike vennas selline mingisugune niisugune mõttetus, mis äh, oli lihtsalt mingi iluasjake seal politsei koostöö juures, aga tänaseks on see kõik äh, hoopis teistmoodi ja ennetustegevus on väga tähtis osa. muuseas, Suurbritannias on, on kõige parem ennetussüsteem vist juurutatud üldse ja seega me teeme praegu väga kiiresti selles osas koostööd, see loomulikult on seotud ka interneti levikuga ja mm, Prantsusmaa ja Saksamaa on käivitanud algatuse, mille me ka nõukogus oleme esitanud, et kõik need erinevad võrgustikud, mis on Euroopas loodud, loodaks ühtne Euroopa ennetusvõrk, et me ei teeks pidevalt topelttööd Äh, vaid et me koordineeriksime nende erinevate võrgustike tööd niimoodi, et sellest midagi tekiks. ei ole lihtsalt võimalik, et, äh, et äh, mõrvarite on paremad võrgud loodud internetis kui meil Euroopa Liidu liikmesriikidena. Nende panded on paremini võrgustunud kui meie ja see ei ole normaalne. ja proua Ernst Saksamaa parlamendis Bundestagis räägitakse ka väga palju sellest, et no see meede ei takistanud ühte või teist rünnakut. jah ähm,, Prantsusmaal ei tulnud äh, ründajad lennukiga, aga on olnud ka selliseid rünnakuid, kus nad on tulnud lennukiga või kasutati lennukeid äh, rünnakuks nii et äh, alati ei ole kõik meetmed äh, vajalikud rünnakute äh, ärahoidmiseks, vaid äh, rünnakute tagamaades selgitamiseks äh, ja võrkude paljastamiseks. ja siis te ütlesite midagi täiesti äh, õiget, nimelt et politsei peab olema paremini võrgustunud, ma lisaksin, et ka luureagentuurid peaksid olema paremini võrgustunud, aga selles osas te võib-olla kõik ei ole nõus minu seisukohaga ma olen ise ka suhteliselt reserveeritud äh, selles osas, aga äh, politseiüksuste äh, koostöö muidugi on vältimatu ja ühtsed uurimismeeskonnad samuti. aga loomulikult politsei võrgustumine ei tähenda seda, et meil siis enam andmete vahetust ei ole vaja, see ei, see ei ole nii. meil on vaja seda andmevahetust ikkagi liik meie liikmesriikide vahel ja kolmandate riikidega ja siis te ütlesite, et terroristi terminil oleks ka vaja definitsiooni. loomulikult need küsimused on praegu veel liikmesriikide pädevuses, aga sellegipoolest on meil ÜRO otsus, mis päris hea aluse annab sellele võimalikule ühtsele äh, definitsioonile. terrorit ise kui sellist minu meelest ei ole väga raske Äh, üheskoos ära defineerida. raskem on defineerida ära ohustaja äh, terminit, et kes siis kuhu lahtrisse läheb. ja nüüd äh, jah, see, seesama ümberpaigutamise teema ka. Saksamaa kõhkles esialgu selle rakendamise puhul kahel põhjusel. kõigepealt meil oli juba väga palju pagulasi riigis, teiseks me tahtsime ümberpaigutamisele minna ainult siis, kui on kindel, et Itaalias ja Kreekas kõik inimesed registreeritakse, ma loodan teie mõistvusele selles osas. ja loomulikult lisaks sellele on probleeme meil Dublini määruse rakendamisega nii Kreekas kui ka teinekord Itaalias ja meie valitsus otsustas oma positsiooni vahepeal aga muuta varasügisel äh, võtsime siis kohustuse Kreeka ja Itaalia ees iga kuu äh, tuua sealt äh, viissada inimest ümberpaigutamise alt Saksamaale ja me oleme oma kohust ka täitnud proua Hoolmeier esitas küsimuse selle kohta, et kas probleemiks ei ole andmete sisestamine, ma seda ütlesin, et jah, täpselt selles see probleem seisnebki. on mõningaid riike, kes ütleb, et väga vähe on äh, infot sisestatud ühest suurest äh, riigist, kus äh, ta on pärit ka Euroopa Liidu riik, ma kahjuks unustan ära, kust ta pärit on, aga tema koduriik on kaevelnud ja tõesti see, see probleem on. ja nüüd veel. Te rääkisite ühest olulisest küsimusest, et miks et miks selle Eurodaciga on praegu nii, et tekib see oht, et kõik on siis kahtlustavad. sama probleem on tegelikult viisa infosüsteemiga. me tahame ju, et mõned inimesed saaksid äh, liikuda viisavabalt, teiste riikide puhul nõuame viisat Äh, ega ei ole ju nii, et iga ärimees Indoneesiast äh, on ohuks meie jaoks, aga viisa andmise puhul me kontrollime igal juhul inimeste tausta, see, seda me peame kõik normaalseks, seda me peame kõik ennetavaks tegevuseks ja sama on minu meelest Eurodaki andmetega. proua Rivo e esitas väga ähm, konksudega küsimuse, et ähm, miks me äh, ei pöördu nõukogu poole. noh, sellega on ikka nii, et me ei taha äh, taga kiirustada enda kolleege, äh, piitsutame hoopis komisjone, noh. tegelikult selle kirja mõte ei olnud midagi uut leiutada, vaid äh, kiirelt rakendada asju, milles on juba kokku lepitud ja sellepärast me selle kirja kirjutasimegi ja nüüd kaastöötajate koolitamine, loomulikult see on võimalik, aga ma loodan, et iga Euroopa politseinik on äh, läbinud koolituse, mille kohaselt äh, ta suudab äh, võltspassi avastada või ei, koolituse harmoneerimise, kõik on võimalik, aga meie jaoks tegelikult praegu oleks olulisem, et meil oleks ka inimesi, kes Frontexis töötaksid. kui me oleks kõik selle koolituse peale taandanud, siis poleks mitte keegi Frontexisse kedagi saatnud, sest kõik oleks öeldud, et me, meil ei ole ühist koolituskava ja kõik. proua Vikström rääkis terrorismi ja immigratsiooni seostest ja mõned teised kolleegid ka. ja see tõesti on delikaatne teema ja need asjad tuleb omavahel lahus hoida. enamus äh, pagulasi on ohvreid ja mitte kurjategijad. aga samas on äh, tõsiasi ka see, et pagulaste seas on äh, ennast peitnud ka terroristid, teinekord seda meelega, selleks et jätta sinna jälgi, näiteks Stade France'i staadioni puhul jäeti Äh, lihtsalt sinna isikutunnistus, me kahtlustame, et see oli äh, jälgede tegelikult äh, sogamiseks. ja Briti rünnaku puhul võib see olla samamoodi. ma toetan äh, Äh, terrorismi ja, ja pagulasteema loomulikult lahus hoidmist, aga kui seal on ühenduspunktid, siis nendest ühenduspunktidest tuleb ka rääkida. ja siis see keskne küsimus, mida me täna ei lahenda. Dublini määrus, nagu me teame, selle reeglistik on kokku varisenud ja mis saab edasi siis tulevikus, äh, lühidalt vastates ütleksin nii, et see on ka osa Prantsusmaa, Saksamaa äh, kompromisslahendusest ühtse varjupaiga poliitika jaoks, me peame äh, Äh, suurte, keskmiste ja väikeste arvude vahel looma äh, erinevused. meil on ju olemas tegelikult äh, direktiiv, mis oleks pidanud kehtima sellise massilise sisserännaku puhul ja me ei suutnud seda hallata ja see tähendab seda, et tuleb seadusandlust muuta tuleb kohaldada meie metodoloogia vastavalt sellele, kui palju on tulemas pagulasi ühel hetkel äh, meie territooriumile. ja siis küsimus, et kas ähm, äh, biomeetriliste andmete esitamist äh, isikutunnistustel ei peaks parandama, jah, see on õige, näiteks viisa äh, vabastuse küsimustel äh, küsimustes me seda teeme nii, et me lubame viisavabaduse ainult siis, kui passid on selles riigis biomeetriliste andmetega, see on selline surveavaldus, millest te rääkisite, see on väga oluline meede ja võib-olla peaks siis kasutama selliseid surve avaldamise meetmeid ka teistes valdkondades ja siis veel üks väga oluline küsimus, mille te esitasite. kui on tegemist dünaamilise IP aadressiga, siis äh, kuidas me saame pärast välja selgitada nime äh, kasutamist, no loomulikult tähtis küsimus ja kõige olulisem küsimus, aga igal juhul minu meelest on meil vaja sellest me oleme rääkinud Saksamaal palju, kuid peaks rääkima ka Euroopa-üleselt. meil on vaja äh, julgeolekuorganite jaoks võib-olla ka piiratud äh, kujul oh, ähm, ohustatute puhul võimalik äh, välja äh, selgitada see, kes kasutas seda IP aadressi. sellele me peaksime mõtlema ka Euroopa tasandil, et kas see ei oleks mitte oluline instrument ja nüüd see koostalitusvõime veel, härra Pooni esitas küsimuse, et äh, mismoodi see välja näeb, et see on ju tehniline konfiguratsioon, jah, õige, me ei taha ju seda, et äh, tehakse metsikult mõttetuid äh, investeeringuid IT-süsteemi, seda ei toeta mitte kunagi mitte keegi. aga mina küll ei ole IT-mees, aga öö, äh, ma tean, et intelligentsed organisatsioonid öö, leiavad täna sellele kindlasti palju kiiremini ja palju lihtsamaid ja paremaid lahendusi kui veel kümnend tagasi ja sellepärast me selle kõrgetasemelise grupi olemegi kokku kutsunud IT alal. proua Gomes küsis lisaks ennetusele küsimuse ka veel selle kohta, et miks me ei näe ette rahalisi äh, äh, rahapesu osas äh, karmimaid meetmeid, sellest vastutavad rahandusministrid ja kindlasti tegelevad selle teemaga. probleem on, aga selles on väga palju erinevaid ettepanekuid. mina arvan, kui me nüüd tahame migratsiooni kontekstis toetada legaalseid koridore ja samas illegaalseid koridore ei toeta, siis tuleb lisaks ebaseaduslike koridoride läbi tulnud inimestele Euroopasse ka seaduslike koridori, koridore pidi tulnud inimesed ja seega me peame loomulikult minu meelest keskenduma sellele, et, et me toetame legaalseid koridore ebaseaduslike koridoride asemel. ja küsimus, kes äh, kontrollib ETIAS-t, äh, selleks peavad olema kas piiriorganisatsioonid või siis viisade eest vastutavad ametkonnad, minu meelest need äh, peaksid olema need, kes ETIAS-e üle kontrolli omavad. ja siis küsiti selle kohta, et kui üks ei saada Telegrami, siis teine saadab, see firma. vabandust, küsimus, kas Telegram teeb koostööd või ei mm, sama teema tekkis meil äh, paar aastat tagasi äh, lapsporno puhul, aga selles osas me oleme astunud väga kiiresti samme edasi, see toimib väga hästi, see koostöö me teame eh, loomulikult, et info levib väga kiiresti, kui üks äh, ähm, uks sulgub kurjategijate jaoks, äh, siis äh, avaneb kusagil mujal nende jaoks teine, selle peast me peame võitlema ja olemegi näiteks lapsporno osas äh, üsna häid samme astunud. ja härra Juurek küsis koostöö justiitsministritega, noh, neid justiitsministreid on palju võib-olla oli probleem tõlkes. kui keegi liitub islami usuga, siis ei tähenda seda, et peab äh, reageerima justiitsminister. kui kellestki saab islamist, siis võib-olla peab justiitsminister reageerima äh, ja seega tuleb äh, islami usku inimeste ja islamistide ehk islamiterroristide vahel tõmmata eraldusjoon ja ma arvan, et infovahetus, eriti karist-, karistusregistrite puhul ei ole täna nii kaugele jõudnud, kui ta oleks võinud jõuda. järg-, viimane küsimus puudutas musta kabinetti, et mida see tähendab, see viitas Prantsusmaale. kiidan teid selle eest, et vastasite tõesti igale küsimusele väga mõistliku aja jooksul tegin ettepaneku, et olge selektiivne, aga te tõesti vastasite kõigele, nii et teie, härra minister Pekl, võite võib-olla pisut selektiivsemalt läheneda. suur tänu! ei, me oleme tegelikult, ongi raske mul, sellepärast et me oleme põhimõtteliselt kõiges nõus ja te olete vastanud kõikidele küsimustele, ma ei hakkaks liiga palju üle kordama. vastaksin siis võib-olla lihtsalt äh, täiendades teie vastuseid, kommenteerides mõningaid äh, aspekte kõigepealt, mis puudutab suhet Ameerika Ühendriikidega, see on muidugi äärmiselt oluline küsimus, valimiste tulemus on nagu on Ameerika Ühendriikides, kuid paljudes teemades meil püsivad partnerlussuhted, mis on väga tugevad Ameerika jaoks, on tegemist meie vanima liitlasega, meie vanima partneriga ajaloos, iseäranis võitluses terrorismiga, on selge, et see partnerlus on endiselt väga oluline omalt poolt ei ole ma veel äh, oma Ameerika kolleegiga kontakti võtnud, kuna asusin ametisse eelmise nädala kolmapäeval, kuid koostöö kõikidel tasanditel on väga hea, laiaulatuslik ja oluline, kaasa arvatud tulevikus, nii et ma ei kahtle üldsegi selles, et, et me, meil saab olema hea vastastikune mõistmine ja koostöö. mis puudutab nüüd ka koostalitlusvõimet ja ohte, mis võivad sellega kaasneda. ma jagan täiesti äh, kolleegi sõnu, mõtteid. koostalitlusvõime on juba pragmaatilisest seisukohast äärmiselt oluline selleks, et korrakaitsjad võiksid teha koostööd. tuleb loomulikult kinni pidada õigusriigi põhimõtetest sealjuures. kõik, mida me teeme, on selleks, et tõhustada õigusriiki, nii et see ei ole eesmärk iseeneses me ei taha lihtsalt äh, järjest rohkem ja rohkem kontrollida, ei. me tahame kaitsta olulisemaid väärtusi ja nendeks on demokraatia väärtused ja põhimõtted, ehk siis äh, koos talitlusvõime va peab vastama vajalikkuse kriteeriumile nii andmeste registreerimisel, kasutamisel kui säilitamisel. ja meie jaoks on äärmiselt tähtis, et kõik pädevad ametiasutused säilitaksid ka oma õigused, olgu siis tegemist haldusorganitega või kohtunikega. räägiti raudteereisijate andmetest. see on äh, tuleviku teema, me toetame seda. ärgem unustage, mis toimus Talise rongis teel Amsterdamist Prantsusmaa suunas see toimus Prantsuse pinnal, see sündmus, kuid rong oli üle, läbis erinevaid Euroopa riike. põhimõtteliselt oleme nõus selles pilootprojektis osalema, on ka rakkerühm juba loodud, nagu te teate, selleks, et uurida, millised võiksid olla tehnilised ja õiguslikud äh, takistused, kuid meie jaoks põhimõtteliselt miski ei takista sel-, meid osalemast selles projektis. siis räägid tõesti eriolukorrast Prantsusmaal, ma räägin võib-olla sellest natuke pikemalt, kuna see on tõepoolest äh, spetsiifiliselt minule esitatud küsimus. eriolukord kuulutati välja pärast äh, rünnakuid Prantsusmaal. seda on pikendatud mitmel korral. see on Prantsuse põhiseaduses ette nähtud nähtus. meil on võimalus kasutada seda võimalust. tegemist on äh, õigusloomelise raamistikuga, kus aga peetakse kinni just äh, põhiseadusest ja eelkõige Põhiseadusnõukogul on õigus oma sõna siin öelda ning äh, kohtunikud hindavad õigusaktide vastavust põhiseadusele. see on eriolukord ja peab selleks ka jääma president, peaminister, riigi organid on seda igal korral rõhutanud. teda on pikendatud parlamendi hääletusega, nii et on olemas kontroll iga pikenduse üle, parlamentaarne kontroll, kes, parlament niisiis on ainus, kes võib seda olukorda pikendada. teda pikendati taas kord äh, presidendivalimiste eel. Äh, oht on äärmiselt kõrge Prantsusmaal iseäranis valimiste eelõhtul. seepärast äh, täitevvõim ja parlament äh, peab lähikuudel läbi vaatama, kas on asjakohane seda veel pikendada. kõik Prantsusmaal on vägagi teadlikud sellest, et tegemist on erilis, erirežiimiga ja nii näevad seda ka ette meie õigusaktid. nüüd Eurotac. olen igati nõus kolleegi poolt öelduga, ma ei hakka seda üle kordama, samuti äh, ütles ta, millises, milline mõtlemine oli selle komisjoni kirja taga, ehk siis minu eelkäija ja, ja saksa kolleegi mõte oli erilist rõhku panna just rakendamisele. ma arvan, et just see on äh, peamine, millele tuleb praegu keskenduda. paljud põhimõtted on paigas, mis on äh, jõulised põhimõtted õigusaktide korpus on, on nõudlik ja tihe, kuid nüüd on mõ vaja mõelda operatiivtegevusele, vastasel korral meie, meie ametnikud ei suuda lihtsalt äh, oma tööd teha täielikult. ma vabandan küll, et ei pea üle kordama öeldud asju, mis on juba väga õigesti ja hästi ära öeldud, ümberpaigutamiste teema ja tablili teema Prantsusmaa ja Saksamaa vahel on kokkulepe Dublini äh, sätete kohta, aga täpsustaksin, et Prantsusmaa ja Saksamaa on need kaks liikmesriiki, kes on kõige rohkem ümberpaigutamisi teostanud. kolm tuhat Prantsusmaal, see on vähem, kui oli kavas, see on tõsi, kuid äh, see süsteem on käivitunud ja nüüd tempo järjest tõuseb. iga liikmesriik muidugi vastutab oma kohustuse täitmise eest. ja see on ka õige. nüüd isikutunnistused ja nende võltsimine ja kuidas neid dokumente koondada ühte andmekogusse, õige on see, et puudub veel Euroopa standard selles osas. see on tuleviku arutelude teema. Prantsusmaal aga on meil biomeetriline ID-kaartide baas, mis on, on hea töövahend ja mis ka töötab mis puudutab nüüd välisriikide imaame. meil oli väga sisukas arutelu just hetk tagasi justiits- ja siseasjade nõukogus teemal tundliku, tundliku tõstmise võrgustik deradikaliseerumise teemal, see on olemas ja seda tuleb tõhustada, igal juhul me julgustame kõiki liikmesriike veelgi rohkem jõupingutusi tegema. me oleme igati nõus sellise vahendi kasutamisega selleks, et sellest võiks saada üle-euroopaline tõhus vahend, et see võrgustik võimastaks, võimaldaks teadlikkust tõsta radikaliseerumise osas, see on vahend, mis äh, on väga hea ja vajab tõhustamist. Prantsusmaal on meil ka eriolukorra raames äh, suletud salafistlikke mošeesid siis, kui äh, õiguslikud kriteeriumid äh, olid täidetud, minu eelkäija Bruno Leroux ja samuti ka tema eelkäija Bernard Cazeneuve äh, tegid väga nõudlikku tööd selles osas, üle kahekümne mošee suleti ja me jätkame tööd selle kallal. jälgime väga tähelepanelikult, mis igal hetkel toimub jälgime, mida seal tehakse, mida tehakse Prantsusmaa territooriumil, et see on vastavuses Prantsuse õigusnormide ja meie põhimõtetega. nüüd, mis puudutab musta kabinetti. mul on väga kahju, et siinkohal kus räägitakse muidu kodumaast äh, kaunite sõnadega, et te siin te mustate meie kodumaad, rääkides tavadest justiitsminist-, mida pole olemas, jurist, justiitsminister ütles seda väga selgelt, Prantsuse Vabariigi president ütles sama selgesõnaliselt ja ka mina võin seda öelda, et mis puudutab Siseministeeriumi, äh, mida te siin süüdistate, tuginedes äh, faktidel, millel puudub tõepõhi, muuseas selle raamatu autor, mida te siin mainisite on ise öelnud, et miski sellest, mida ta oma raamatus on kirjutanud, ei võimalda järeldada, et on olemas mingisugune must kabinet, sellist ei ole Elisee palees. nii et ma sooviksin, et ka mingit pruuni kabinetti iial ei tekiks Prantsusmaale. härra Tõmmasier, ma tean, et te peate nüüd äh, peatselt lahkuma meie komisjonis on see, alati olnud selline arutelu et et küsimus on selles, et kas me kutsume just minis-, siseministreid otse siia, et arutada nendega neid teemasid, mis meid huvitavad, või me peaksime lihtsalt, lihtsalt suhtlema eesistujamaaga. kuid ma arvan, tänane kohtumine näitab, et see tõesti tasub end ära, kui me kutsume siia ministrid, meil on selline struktureeritud äh, dialoog ja hea mõttevahetus ja muidugi kõik erinevad äh, poliitilise spektri vaated on kajastatud. ma tänan teid mõlemaid ning teie kaastöötajaid, kes selle ürituse korraldasid, tänan kõiki liikmeid, kes olid ka väga distsiplineeritud. proua Sippel, soovisite esitada lisaküsimuse vist? Said... väga lühidalt äh, härra Demiseer ütles alguses, et ta tuleb tagasi krüpteerimise küsimuse juurde, aga seda ma ei, vastust ma ei kuulnud ähm, also noh. jah, ma kordan. mina toetan äh, eraandmevahetuses äh, end-to-end krüpteerimist, seda me isegi oleme julgustanud. me tahame nimelt, et äh, selline suhtlus oleks turvaline me tahame saavutada tööstus neli punkt null puhul samasuguseid võimalusi, nagu meil on praegu ähm,, ei ole mingisugust mõtet eh, kõigil sellel, kui me kardame, et on võimalik näiteks, et autojuhtimise võetakse üle kuidagi kaugjuhtimisega. ja et keegi hakkab rikkuma seda, kui minu külmkapp ütleb mulle, et mul ei ole enam piima, kuigi seal tegelikult on piim ja nii edasi. aga praegu äh, saab teatud äh, kahtluse puhul kuulata pealt telefoni, aga kui meil ei ole äh, tehnilisi võimalusi näiteks pealt kuulata Skype'i, kõnesid, siis see ei ole tegelikult ju õige, et osad eh, telefonivestlused, neid, neid on võimalik pealt kuulata ja teisi mitte. ja see tähendab seda, et ka selliste puhkude jaoks me peame koostööd tegema ja ületama probleemid. esimene probleem on selles, et eh, WhatsApp eh, säilitab ka varasemad arutelud äh, Äh, ja suhtluse ja seega, kui me selle krüpteerime, siis me saame ka sellele varasemale suhtlusele juurdepääsu, tekib siis probleem selles, kuidas me juriidiliselt selle lahendame. Äh, te ütlesite, et äh, telefonikõnesid on võimalik kuulata niimoodi üksikjuhtumi põhiselt ja ei saa olla nii, et krüpteerimise läbi siis politseil tekib võimalus äh, Äh, nii-öelda pidev valve inimese üle korraldada, ma olen nõus. Ähm, ja sellepärast peaks olema korrakaitse- ja julgeolekuorganitel äh, mitte rohkem õiguseid, kui neil on praegu, vaid, aga ka mitte vähem. ja väga oluline on seda üheskoos äh, Euroopa tasandil organiseerida on neid, kes ütlevad, teie seda ei öelnud, kes ütlevad, et eh, krüpteerimise läbi me saime, peame saama juurdepääsu ka Darknetile ja nii edasi kõikides aspektides ja öeldakse, et te tahate tuua sisse uusi tagauksi, ei ole see nii, me tahame lihtsalt kontrolli saada näiteks lapsporno leviku ja relvade leviku osas. ma ei taha siin tulla Saksa ministri ja tema krüpteerimise kirjelduse vahele äh,. Äh, selle vastu on tõesti täna väga suur huvi, et mis toimub end krüpteerimisega, nii et aitäh nende lisaselgituste eest. tahan tänada kõiki saadikuid küsimuste eest, tänada ministreid äh, veel kord selle info eest, mida te edastasid. neljapäeval arutame me Justiits-Siseasjade Nõukogu. aitäh tei-, teile ja teie teenistustele väga hästi organiseeritud sessiooni eest!